ma nüüd hakkan rääkima nendel teemadel, millel mul paluti. kõigepealt kolm asja, nii nagu te ütlesite, on olnud mitmeid eh, rünnakuid viimaste kuude jooksul. ja jagagem siis oma mõtteid nendega, kes on ohvrid nendes rünnakutes. teiseks, ma tervitan täna äh, pärastlõunast programmi, aga me oleme kõik nõus, et ränne ja julgeolek, e, nendel on kumbalgi omad väljakutsed ja me ei tohiks neid ajada segamini, me ei tohiks neid käsitleda ühe teemana. nii nagu populistid ja ekstremistid seda teevad. ja kolmandaks, ma tahan öelda seda, et ma olen sada protsenti nõus viimase sessiooni kõnelejatega kes ütlesid, et äh, tõhus integratsioon, äh, poliitikad, mis puudutavad väärtusi, on äh, võtmetähtsusega selleks, et võidelda radikaliseerumise terroristidega. aga selle pildi oluliseks osaks on ka julgeolek meie välispiiridel, selle tugevdamine ja julgeoleku tugevdamine meie piiride sees. ja mis puudutab välispiire, siis liikmesriigid peavad kaitsma meie piire. aga me peame tegema kõik, mis võimalik, et neid toetada. Eh, möödunud oktoobris me asutasime Euroopa piirivalve ja rannavalve ja viimase kaheksa kuu jooksul on nad eh, teinud väga head tööd et praegu on meil Euroopa välispiiridel suur hulk eh, piirivalvureid mitmes kohas. mis puudutab julgeolekut ja turvalisust, eh, siis eh, liikmesriikidega koos saadetakse tagasi neid eh, sisserändajaid, kes on siia tulnud ebaseaduslikult, tegeldakse ka organiseeritud kuritegevusega koos liikmesriikidega ning eh, kuumades kohtades Itaalias, Kreekas oleme me eh, sisse viinud uuesti piirikontrolli ja töötatakse koos ka Europoliga ning ka liikmesriikide ametiasutustega. põhimõtteliselt oleme me tugevdanud Eh, seda süsteemi, et me teame, kes tuleb ja läheb välja üle meie piiride. me oleme läbi vaadanud eh, piirikoodeksi. ja nüüd me eh, kontrollime kõige olulisemad andmed ka Schengeni infosüsteemiga. nii nagu siin juba öeldi Eh, selleks, et võidelda eh, sisserändajate smuugeldamisega, on vaja piiriülest eh, koostööd ning Europolis on olemas ka keskus, mis sellega tegeleb. ning hiljem Europoli esindaja räägib sellest. aga meil on vaja tugevdada koostööd kolmandate maadega. jaanuaris avaldas mm, komisjon teatise ühe mm, mm, rändetee kohta, eh, mis siis aitab võidelda ka eh, smugeldamisega. räägitud on ka operatsioonist Sofia ning mul on väga hea meel, et siin ka üks selle juhtidest on kohal. Eh, paljudes liikmesriikides on sisse viidud ajutine piirikontroll selle aasta alguses Eh, soovitas komisjon, et need ajutised kontrollid lõpeksid, et eh, seda oleks võimalik teha järk-järguliselt, esitasime me meetmed, mis eh, tugevdavad politsei koostööd ja politsei kontrolli terves Schengeni piirkonnas, kaasa arvatud ka piiriäärsetes piirkondades. me soovitasime ka liikmesriikidel tugevdada eh, piiriülest politsei eh, koostööd, et koos toimuksid patrullid, et eh, toimuks ühine ohuanalüüs, et kontrollid oleksid ühised. infovahetus, koostöö tugevdamine kõikides liikmesriikides, nii nagu tänane eesistuja ütles, on võtmetähtsusega meie julgeolekuks see tähendab eh, koostööd kõikidel tasemetel liikmesriikide vahel, Euroopa Liidu, ehm, Euroopa Liidu institutsioonide vahel, politsei vahel ja ka luureorganisatsioonide vahel. informatsioonide vahetussüsteem peab olema paigas selleks, et eh, toetada eh, meie piirivalve ja rändeametkondi Eh, on olemas eh, võrgustik eh, Data, mille algatajaks olid rootslased, mis võimaldab parendada infovahetust. see tugevdab infovahetust just nimelt terrorismivastases võitluses. Euroopa ametid, eriti Europol, mängivad kriitilise tähtsusega rolli infovahetuses aga kahtlemata on meil ka võimalus asju paremaks teha. me oleme teinud terve rea ettepanek, ettepanekuid, kuidas olemasolevaid infosüsteeme parandada või kuidas täita lünki meie panime ette tugevdada Schengeni infosüsteemi. Need ettepanekud, mida me tegime, eh, just ehm, parandavad Eh, infovahetus terrorismiga seoses ning me aitame, et eh, sellest on suur kasu politseinikel ja piirivalvuritel, sest et nemad on esi, esiliinil, eh, eesliinil võitlemaks kuritegevusega. ja Äh, selles diskussioonis äh, osaleb ka äh, kolleeg Coelho, kes on raportöör selles küsimuses. on vaja täiendada ka ähm, Euroopa Liidu Schengeni piirkonnast väljaminemise süsteeme ning mul on hea meel öelda, et eh, läbirääkimised sellel teemal lähevad eh, hästi ja ka tänase eh, koosoleku esimees või juhataja on sellega seotud. oleme arutanud ka ETS-i, e see on ka täpselt, see on ka väga oluline meie sisejulgeoleku jaoks ning ma kutsuksin teid kõiki üles et ETS muutuks nii kiiresti kui võimalik eh, teovõimeliseks. nüüd mõned probleemid, nagu te teate, me eh, moodustasime informats-, infosüsteemide osas ekspertide grupi selleks, et oleks võimalik hinnata, kuidas meie infosüsteemid saaksid tõhusamalt töötada, et äh, nendes süsteemides oleks äh, kõik tühimikud võimalik täita. leiti, et ettepanekud mis puudutaksid otsingusüsteemi, üle-euroopaliste otsingusüsteemi, kus oleksid eh, kõik ehm, biomeetrilised andmed sees, et see on täiesti võimalik ja see vastaks ka täiesti eh, andmekaitse eh, reeglitele. ja viimases raportis komisjon toetas niisugust ettepanekut ja andsime rohelise tee me töötame üheskoos selleks, et äh, kõik äh, pooleliolevad tööd äh, infovahetussüsteemide osas lõpetatud saaks. järgmisel nädalal tuleme me välja meetmetega, mis toetavad Elisat ning me tugevdame ka Euroopa karistusseaduse infosüsteemi me tahame töötada koos parlamendi ja nõukoguga, et me saaksime ühtmoodi aru, milliseid samme oleks vaja rakendada eh, tulemuste saavutamiseks. me peaksime eh, jõudma eh, sellisesse faasi, et järgmise aasta alguses me tuleme välja oma ettepanekutega koostöövõime tugevdamise osas. me peame töötama koos, eh, lugupeetud kolleegid, nii, nii täna, järgmisel nädalal kui järgmisel kuudel aastatel, aitäh! suur aitäh! aitäh, härra volinik, nende väga sihipäraste sõnade eest. nüüd võtab sõna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 peab pakkuma lahendusi ka terrorismi ja rände probleemidele. ja me peame seadusandlust kohandama ja selles on vajalik koordineeritud tegevus. tuleb öelda, et informatsioon on hästi kasutatav ja seda kasutatakse Euroopa Liidus äh, igal pool meil on vaja tihedamat koostööd, uusi eh, teavitussüst-, vahendeid ja, ja teid. samuti on oluline biomeetriliste andmete vahe, vahendamine ja vahetamine. samuti on oluline informatsiooni vahetada välisvõitlejate kohta selleks, et näiteks eh, esmaste vastuvõtu esmastes vastuvõtupunktides tagada julgeolek äh, nii töötajatele kui ka mm, põgenikele ja hädasti on vaja vastastikust usaldust. tuleviku jaoks meil on sisejulgeolek vaja tagada. meie õigused peavad jääma tagatuks ka tulevikus aga me ei pea ometi hakkama ratast uuesti leiutama, kui me räägime oma kodanike julgeolekust. meil on juba hea süsteem olemas, aga meil on vaja ka head tööplaani. siin on meil ettepanekuid koostalitusvõime kohta ja see on meie, meile heaks eeskujuks. Una kolleega, alcaldesa Ungara, Anna Mahjar. aitäh, nüüd saab sõna Äh, Ungari linnapea Anna-Maria, suur aitäh! aitäh võimaluse eest sõna võtta. mina esindan piirkonda, mis on äh, Serbia piirile lähedal, see on ka Schengeni ala piir. kogu selle probleemi humanitaarne pool peab olema tasakaalus ka meie enda kodanike õigustega me oleme näinud, et väga vähesed inimesed tulevad üle piiri ebaseaduslikult sellepärast, et nad hädasti abi vajaksid. paljud tulevad ilma dokumentideta, kuid ometi on väga paljudel piiriületajatel olemas äh, iPhone'id, nad pärinevad mitmetest riik-, nad tulevad mitmetest riikidest paljud Pakistanist, isegi Bangladeshist, meie piirkonna inimesed tahaksid, et me keskenduksime tegelikele põgenikele, mitte majanduspagulastele. see on iga riigi sõltumatu otsus, keda ollakse valmis oma riigi territooriumile vastu võtma. Ungari on kohustatud Schengeni piiri kaitsma. me peame vältima selle piiri ebaseaduslikku ületamist, sest nii kaitseme me viitesadat miljonit Euroopa Liidu kodanikku. nii aitab Ungari toime tulla põgenikekriisiga. me tahaksime, et seda tunnustataks sest on oluline ja meil on vaja solidaarsuse sõnumit, mis lähtuks Brüsselist, aitäh. aitäh. nüüd saab sõna Europoli asedirektor härra Martinov, palun. Uh, suur tänu, esimees, suur aitäh, et uh, sõna mulle andsite tahaksin toetada mõningaid seisukohti, äh, mida volinik King eelnevalt mainis. kuid äh, migrantide äh, ka sissevedamine on äh, väga suur äh, kuriteovaldkond, see toob väga palju kuri, kurjategijatele sisse ning äh, meie hinnangul äh, on seal mängus kolm miljardit eurot Need äh, rühmitused tegutsevad ka teistes kuritegelikes valdkondades. Nad on küll üsna madal risk, aga see on väga ohtlik äh, ohvritele, kelle hulgas on äh, lapsed ning on ka väga palju surmasid olnud. sotsiaalmeediat kasutatakse üha keerukamatel viisidel. on väga Äh, lähedased seosed DHB-ga, millele ma sooviksin samuti tähelepanu juhtida. liikmesriigid äh, peavad äh, tegutsema selle nimel, et inimkaubitsejate ebaseaduslik tegevus oleks vähem tulutoov. sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase Euroopa Keskus on väga oluline Äh, osa siin. Äh, tegutseb ka Frontex ja Interpol. Äh, me kõik tegeleme selle nimel, et Kreekas ja Itaalias vastuvõtupunktides oleks range kontroll, et takistada terroristide sissetulekut. meil on olnud väga palju rohkem, väga palju edukaid koostöönäiteid viisteist tuhat inimkaubitsejat on meie andmebaasidesse sisestatud. meil on kuuskümmend käimasolevat operatsiooni ning äh, keskus algatas kaks tuhat juhtumit ühe aasta jooksul. Äh, EMSC-s äh, on meie kolleegid edukalt tegutsenud. Nad teevad koostööd politseijaoskondadega. nüüd kaks punkti on koostalitusvõime ning äh, lisaks veel tõhusam ligipääs äh, Europolile ning äh, uutele andmebaasidele, mis aitab uurida inimkaubitsejate tegevust. tahaksin rõhutada ka Eurodoci arenguid. alaealiste inimkaubitsemise ohvrite andmebaas tuleks Europolis luua meil on ka palju uusi ülesandeid. paljud neist keskenduvad infovahetusele partnerite, Euroopa Liidu ametite, ametivõimude vahel. ning me peame keskenduma äh, välistele äh, koostöödele ning missioonidele. selleks kokkuvõtteks me oleme valmis uue ülesandega tegelema, kuid me vajame piisavalt vahendeid ja ressursse. eelarve arvestus praegu äh, seda meile ei taga. tahaksin te-, parlamendile, parlamenti ning teisi äh, Euroopa Liidu äh, organeid tänada nende toetuse eest, aitäh! suur aitäh! tervitan Roobi, äh, Euroopa Liidu direktorit. nüüd aga sõna Fabrice Legerile. Äh, tegu on Frontexi tegevdirektoriga, teil on sõna, palun. eesistuja, volinik, äh, daamid ja härrad, suur aitäh, et mind siia kutsusite. nagu volinik King ütles, siis Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve saab meie välispiiride turvalisusesse panustada. mul on kaks sõnumit. uue mandaadi alusel oleme meie äh, turvalisuse amet ning me peame tagama koostöö riiklike politseiametite ning ka Europoliga. meil on uued võimalused, isikuandmete kogumine, äh, meie operatsioonide käigus. me saame piiridel koguda isikuandmeid, mida jagatakse Europoli kohalike politseiametitega. see võib panustada politsei uurimistesse ja kriminaaluurimistesse. uue mandaadi alusel oleme äh, tunnustanud ka tollialast koostööd ning äh, teatavaid rannikuvalveüksuseid on väga palju erinevaid tegevusi, kus nüüd Frontex äh, saab paremini partneritega koostööd teha ning panustada äh, kuritegevuse vastasesse võitlusesse. me saame kasutada äh, Euroopa Liidu julgeoleku välipiiri julgeoleku indikaatorina, et tagada meie turvalisus ja õiglus. üks märkus koostalitusvõime kohta. asjad liiguvad õiges suunas eelkõige tahaksin öelda, et äh, see, mida volinik King mainis, saab olema revolutsiooniline ning mõjutab oluliselt meie tööd. peame selles valdkonnas rohkem koostööd tegema EU-LISA ja Europoli ning komisjoniga äh, koostöös. ligipääs Euroopa Liidu ametitele, äh, mis isikuandmete osas aitab tagada sisejulgeoleku, aitäh! Muchas gracias por el esfuerzo de, de síntesis. suur-suur tänu, et meile Frontexi arvamust jagasite. suur aitäh, president ja volinik. rände ja julgeoleku teemad on kindlasti kõige olulisemad ning keerulisemad väljakutsed, millega Euroopa peab tegelema me peame tegelema nendega, et oma välispiire äh, turvalisena hoida. terrorismi oht on kõrge. ning loomulikult äh, on siin seotud ka äh, konfliktipiirkondadest naasvad Euroopa kodanikud. ja me ei saa eitada, et mõned neist naasevad võitlejatena ja nad peidavad ennast ka migrantide hulgas. Schengeni piiril peab olema kontroll piiridel peab toimuma regulaarne kontroll. kuid need kontrollid äh, ei tohi põhjustada ebaproportsionaalset äh, kahjulikku mõju äh, inimeste vabale liikumisele. liikmesriigid peavad tegema koostööd ning see hõlmab ka infovahetust, eelkõige andmebaaside kaudu. ETIAS-e süsteem, mille kallal te töötate, on väga vajalik kuid liikmesriikidel on vaja uusi viise Äh, andmete vahetamiseks, näiteks PNR andmete jaoks. meil on vaja tõhusamat äh, koostalitusvõimet. on üks teema, mille vallas peame rohkem tegutsema ning see on kuritegelike organisatsioonidega võitlemine. just need organisatsioonid, mis tegelevad inimkaubitsemisega, eriti Vahemerel on vastuvõetamatu, et inimesed, kes põgenevad äh, konfliktipiirkondadest või tagakiusamise eest, või olukordadest, kus äh, neilt on röövitud väärikus, satuvad nad äh, ärakasutamise äh, ohvriks ning neilt võetakse nende põhiõigused. siin on ka vägivald naiste ning laste vastu. meil on vaja tõhusamaid vahendeid. see hõlmab ka terrorismiga võitlemist. suur aitäh, Katariina! ja nüüd sõna Ilyes Tšatisele. Äh, narkootikumide ning kuritegevuse ametist. daamid ja härrad, on öeldud, et on vaja võrgustikku, et võrgustikuga võidelda meil on vaja ühist arusaama sellest, mis on inimkaubitsemine ning kuidas or-, kuritegelikud organisatsioonid sellest kasu saavad Euroopa Liit on osaline Palermo konventsioonist ning ta peab võitlema inimkaubitsemisega. meil on olnud äh, suurepärased edusammud ning ametitele on antud vahendid sellega tegelemiseks. kuid inimkaubitsemine ei ole äh,, ei piirdu teatud regioonidega. Äh, kohad on erinevad äh,, raha, sellele, kus raha koguneb, kus äh, organisatsioonid tegutsevad ning kust inimesi Äh, liigutatakse. on kahepoolsed kokkulepped. Palermo konventsioon annab meile raamistiku. riikidel on vahendid, et võidelda organis-, organiseeritud kuritegevusega. kasum on väga oluline äh, siin inimkaubitsejate organisatsioonide puhul ma kutsun üles äh, konfiskeerima varasid, äh, mis on seotud nende kuritegelike organisatsioonidega. me peame tegutsema äh, ülemaailmselt, et kasutada ära süsteeme ebaseaduslike tegevustega võitlemiseks raha ning korruptsioon on olulised punktid selle kuritegevusega võitlemises ja tahan teid tänada sõna eest suur tänu. suur tänu teie sõnavõttude eest. ja nüüd ma annaksin sõna Küprose eh, esindajate koja asepresidendile. suur tänu. sisejulgeolek Euroopa Liidus on midagi sellist, mille osas me kõik oleme ühel meelel, aga rändevood Euroopa Liidu suunas on suurendanud riske, ka terrorismiriski. eriti arvestades neid sündmusi, mis vahepeal on juhtunud, me peame kasutama eh, tõhusamalt ära olemasolevat informatsiooni, eh, ametid, eh, infosüsteemid, piirivalve, need on võtmetähtsusega mängijad selles mängus liikmesriigid peavad eh, omavahel eh, suhtlema ühe süsteemi kaudu, see on absoluutselt oluline. me peame võitlema nende vastu, eh, kes osalevad kuritegevuses ning me peame kasutama ära kõik tehnoloogilised võimalused. terroristid ka omavahel suhtlevad ja me peame blokeerima nende sidekanalid liikumisvabadus eh, ei ole midagi sellist, mille eh, puudumise all peavad kannatama ohvrid. meil peavad olema eh, targad piirid, sellele aitab kahtlemata kaasa Euroopa rannavalve ning me toetame kõiki ettevõtmisi selles vallas. suur tänu! suur eh, tänu Malta esindajale. nüüd Maria Vassiljevu. Eh, Euroopa, eh, Euroopa smugeldamisvastasest ametist. kui me räägime inimkaubandusest, siis tegemist on väga keerulise teemaga, see on ainus kuritegevuse liik, mida käsitletakse ka eh, põhiõiguste hartas, seda, see on eh, asi, mida me peame meeles pidama, meil on olemas õiguslik raamistik eh, smuugeldamise mm, smuugeldamine, inimkaubandus oli teemana eh, oluline eh, juba tunduvalt varem, kui meil tekkis rändekriis, seda on arutatud mitmetel tasemetel. me teame, et meil on rändekriis, see on toonud endaga kaasa eh, julgeolekuriske, aga ma tahaksin siiski rõhutada seda, Eh, kõige olulisem eh, et eh, ja seda on välja toonud ka Europol, et kaks kolmandik inimkaubanduse ohvrid on tegelikult Euroopa Liidu kodanikud. Ah, vabandust, mul läks tekst segamini ma tahaksin nüüd rääkida rändekriisist. loomulikult inimkaubandajad, inimkaubanduses eh, tegutsejad kasutavad ära rändekriisi. ma tean, et UNICEF on öelnud, et Itaaliasse tulevad Liibüa kaudu, Liib-, Liibüa kaudu järjest rohkem naisi eh, see number eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kahekordistus eh, oli eh, üksteist tuhat aastal kaks tuhat kuusteist ja neid kasutatakse ära seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil ning nad järjest rohkem Europoli andmetel kasutavad ära rändesüsteemi Eh, need eh, inimesed, kes tulevad eh, sel moel Euroopa Liidu territooriumile, kaovad vastuvõtukeskustest ja need kasutatakse ära seksuaalsetel eesmärkidel. praegusel hetkel me püüame siduda kõike seda ka teiste kuritegevuse vormidega. ma arvan, et me peame ütlema sirgesõnaliselt, Eh, mida eh, tähendab eh, inimsmuugeldamine, meil peab olema selles osas selge kontseptsioon. Europol ütles, et inimkaubandus on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta programmides prioriteet, aga me peame vaatama rännet ja inimkaubandust eraldi, sellepärast et inimkaubandus läheb kaugemale rändest. lõpetan sellega, et me peame mõtlema rändest kaugemale ja e, ka ränderaamistikus, sellepärast et inimkaubandus on tohutu sissetuleku allikas. E, nüüd lõpuks matemaatiline e, arvestus, üksteist tuhat Nigeeria naist, kümme tuhat seksuaalset ärakasutamist, kolmkümmend euro ühe korra eest. see tähendab, et kolmkümmend tuhat tuleb, see on tohutu summa, mis võtab lihtsalt silmades mustaks. suur tänu. suur tänu teie töö eest, proua Vassiljev, see on väga oluline, mis te teete. aga nüüd on meil siin eh, esineja Iiri parlamendist. palun. suur tänu Eh, eh, me kahtlemata me eh, kahtlemata oleme väga rõõmsad selle üles, et mitte iga sisserändaja ei ole terrorist ja iga terrorist ei ole sisserändaja. me oleme vaadanud, kuidas see süsteem töötab, kuidas rändajad jõuavad sadamatesse. tegelikult me ju võime öelda, kes toovad inimesed Eh, nendesse sadamatesse. aga kõik need, kes kohale jõuavad, tulevad ilma dokumentideta, see tähendab, et eh, inimkaubitsejad võtlesid ära, võtsid nendelt ära kõik dokumendid. ja eh, kui küsitakse, mis on teie nimi, siis nad võivad öelda ükstaskõik mis, kui ütleme, kust te tulete, võivad nad öelda ükstaskõik mis ja e, siin e, just nimelt muutub väga oluliseks info jagamine. me lihtsalt ei saa inimestel e, silma peal hoida ja tegelikult ma ei taha üldse öelda, et inimesed, kes siia tulevad, ei oleks väga hädas, nad tõepoolest tulevad ära, põgenevad sõja eest, vaesuse eest kiusamise eest, aga meil on väga tõsine probleem ja lihtsalt keegi peab ütlema, kuidas me ikkagi sellest eh, üle saame, kui lihtsalt ei ole teada, kes need inimesed on. suur tänu. Thank you, Chair. Uh, good evening and thank you for the opportunity to be part of this discussion. It's really... suur tänu väga hea, et on võimalik osaleda selles arutelus e.. ma arvan, et me peame olema avatud, sest et järjest rohkem inimesi tulevad siia tööle õppima või nad vajavad kaitset. aga samal ajal Eh, me peame austama ka kõiki neid põhiväärtusi, millel Euroopa põhineb. ma arvan, et Schengen peab alles jääma, sellepärast et liikumisvabadus on kõige suurem võit, mida me oleme saavutanud. aga me peame ikkagi tunnistama ka seda, et rändehaldus ja julgeolek on omavahel seotud selles mõttes me peame tegema mitmeid asju, et vastata kõikidele nendele väljakutsetele. kõigepealt on meil vaja tugevdada infovahetust nii liikmesriikide kui eh, Euroopa Liidu tasemel, koostöövõime selleks, et eh, me saaksime probleeme tõhusamalt lahendada. on olulisi initsiatiive ja e, e, Euroopa Liidu ametid peavad tõhustama tööd nende kallal ja kiirendama seda tööd, et võidelda julgeoleku ja rändeväljakutsetega. see tähendab ka seda, et meil on piisavalt ressursse kõikide küsimustega tegelemiseks ainult niimoodi saame me vastata eh, tänase päeva ja tuleviku väljakutsetele. suur aitäh, härra Krumm. nüüd annan sõna härra Ma-, Maurole. ta on Euroopa Parlamendi eh, väga tõhusalt töötav saadik. suur aitäh Itaalia senat ei kahtle enam pärast uuringuid, mida on läbi viidud viimastel aastatel, nende seoste kohta, mis on seot-, mis on krimi-, kriminaalsete organisatsioonide ja inimkaubanduse vahel. see on tõestamist leidnud, see ei ole lihtsalt väide, mida prokurörid oma argumendina kasutaksid Egiptuse inimkaubitsejad arreteeriti ja nad ei suutnud selgitada, miks nad olid seal, kus nad olid. konflikti piirkonnas Afganistani ja Pakistani vahel. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ähm, Lampeduusa kaudu saabunud inimesed olid äh, Berliinis rünnakuga seotud, samuti Veneetsias võeti vastu inimene, kes mõni tund hiljem ähm, juba oli mingisuguse kuritegeliku tegevusega ähm, seotud. oluline on raha jälgida, mitte ainult kriminaalsete organisatsioonide, vaid ka terroriorganisatsioonide raha jälgi jälgida. ja ettepanek, mille härra Coelho meie arutelu alguses täna pärastlõunal tegi, on väga asjakohane andmete vahetamise kontekstis. suur aitäh! Marju. aitäh, Maarja! nüüd annan sõna Sofia operatsiooni esindajale, härra Credendinole. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kutsuti meie operatsioon ellu just selleks, et äh, pagulaskriisiga paremini toime tulla ja meie üks eesmärkidest on inimkaubanduse vastu võideldamine ja võidelda samuti kuritegelike võrgustike tegevuse vastu. siiani oleme nelja tuhande viiesajast inimkaubitsejate alusest merel vabanenud ja, ja inimkaubitsejaid on üle antud kohtuorganitele Itaalias. ja üle kolmekümne seitsme tuhande elu on merel juba päästetud, kuid siiski see ei ole kõik, mida me teeme selleks, et kuritegelikke võrgustikke lõhkuda. me kogume andmeid, me süsteemselt analüüsime neid ja kasutame saadud teavet süsteemide lõhkumiseks ja tuvastamiseks info kogumine ja jagamine on väga oluline meie operatsiooni tegevuses. samuti on väga oluline koostöö õiguskaitseorganitega, Europoliga, Eurojustiga, Itaalia vastavate ametiorganitega, Frontexiga. me oleme leidnud valdkonda, kus me oleme töö käigus ühist tegevust järjest tugevamaks muutnud volinik King mainis, et andmete jagamine on väga oluline selleks, et me suudaksime julgeolekut tagada. NATO Markumi nimeline operatsioon ja nendega koos tegutsemine on samuti väga oluline eh, edu saavutamiseks. võib-olla te teate et, et kaheksakümmend üheksa protsenti kõikidest üle Vahemere tulevatest Äh, inimestest tulevad Liibüa kaudu. Nende rannikupiiri jupp, kust nad üle tulevad, on umbes kolmekümne ühe kilomeetri pikkune. ja meil on vaja Liibüa partnereid toetada, et nemad suudaksid seda äh, rannikuala efektiivselt äh, valvata, sest see on vajalik inimkaubanduse tõkestamiseks ja elude päästmiseks. operatsioon Sofia on tegelenud koolitusega ja me oleme ainukene organisatsioon, kes ka Liibüa embargo, relvaembargoga, e-, embargo ellurakendamist kontrollib. aitäh. Rootsi minister Johansen on kohale jõudnud. nüüd aga anname sõna Euroopa Parlamendi liikmele Anna Gomesile. suur tänu, põhiline põhjus, miks meil on vaja sisejulgeoleku küsimustega tegeleda rändekonverentsi raames, on see, ei ole see, et pagulased oleksid ohuks vaid pigem on probleem selles, et osadel liikmesriikidel on olnud probleeme põgenike integreerimisega oma ühiskonda ja see on põhjus, miks meil on olnud probleeme rünnakutega meie liikmesriikides. kindlasti mm, kokkuhoiumeetmed on ka sellise ebaedu taga, aga kui meil ei ole õiguskorra tagamiseks piisavalt ressursse, siis meil ei olegi lootust paremale tulevikule. liikmesriigid peavad mõistma seda, et kui me ei investeeri sellesse, et meil oleks legaalsed äh, ja õiglased meetodid, kuidas põgenikega tegeleda, siis me tegelikult annamegi need põgenikud inimkaubitsejate kätte. samuti põgenikelaagrid, ükskõik kas meil või Liibüas või tegelikult tegemist on äh, koonduslaagritega, kui, nii kuidas seda ka mõnel pool on nimetatud, siis me ei tegelikult tegele algpõhjustega, mis on tihedalt seotud meie poliitikatega, mis ei anna kodanikuühiskonnale piisavalt jõudu Aafrikas. kui me peame raha jälgima, siis nii meie kui ka volinik peame tagama selle, et liikmesriigid teevad seda, mida nad on lubanud teha terroristide finantseerimise eh, vastu võitlemisel ja seda praegu ei tehta. aitäh. suur aitäh, et sa sellise kirega oma mõtteid väljendad. nüüd saab sõna kolleeg Kreeka parlamendist härra Karaunis. suur tänu. mul on mõned kokkuvõtvad äh, tähelepanekud seoses sellega, mis on toimumas terrorirünnakutega. küsimus ei ole ainult meie julgeolekus, vaid meie eluviisis, mis on ohu alla sattunud. viimasel ajal on palju tehtud direktiivide kallal, määruste kallal, julgeolekuharta kallal Schengeni süsteemi kallal ja samuti on uusi süsteeme ellu kutsutud, need on kõik väga olulised sammud julgeoleku tagamise suunal. kuid reaalsus on see, et Kreeka on üks neljast Euroopa Liidu liikmesriigist, kus on kõige rohkem varjupaiga taotlejaid. teatud liikmesriigid ei peaks enam süsteemi vaatama läbi sõrmede, nad peavad mõistma, et Euroopa Liidu varjupaiga ja tagasisaatmise süsteem tuleb paika panna kolmandate riikide või lähteriikide suhtes. seda koormat peab kandma Euroopa Liit tervikuna, mitte iga liikmesriik üksikisikuliselt. siis on võimalik, et õiguskaitseorganid saavad oma tööd efektiivsemalt teha. seega vastuvõtukeskused peaksid olema ka kolmandatest riik, kolmandates riikides, kus varjupaigataotlusi saab läbi vaadata turvalises keskkonnas, samuti on asjakohane seire vajalik. ma nõustun, et tagatud peab olema erinevate agentuuride vaheline koostalitlusvõime, me peame suutma andmeid vahetada ja me peame suutma koos töötada kahjuks aga paljudes liikmesriikides, samuti ka Kreekas, ei ole koostöökultuuri õiguskaitseorganite ja teiste organite vahel, meil on fragmenteeritud ametite süsteem, meil on vaja uut lähenemist, kus oleks hästi koolitatud personal. aitäh! nüüd saavad sõna kaks viimast äh, kõnelejat, enne kui härra Tajani tagasi saabub. kõigepealt Portugali parlamendi esindaja, härra Felipe, palun. A segurança dos cidadãos na União Europeia é uma questão muito relevante. É mesmo... Suur aitäh! Euroopa kodanike julgeolek on väga oluline ja see on ebaõiglane, ja see on õigus, mida riigid peavad tagada suutma ja sellepärast on ka koostöö ja andmete vahetamine hädavajalik. põgenikud ei ole politsei probleem. Neid ei tuleks kohelda kui kurjategijaid. kui me muretseme julgeoleku pärast, siis see ei tähenda, et me peaksime pagulasti stigmatiseerima ja rassismi või võõra viha õhutama, pigem nende vastu tuleb ju hoopis võidelda. julgeoleku garantiiks ei peaks olema ülemäärase pideva julgeoleku olukorra loomine. me peame oma põhiõigustest, põhiõiguste juurde kindlaks jääma, aga samas me peame tagama ka teiste õigusi arvesse võtma, sõltumata nende religioonist või päritolust. Eh, ja nüüd viimaks sõna eh, Poola parlamendi liikmele. Teil on sõna. suur aitäh, esimees. on kahetsusväärne, et eh, kuulasime härra Junckeri ja härra Tajani loengupidamist. Neil ei olnud piisavalt aega kuulata, mida riiklikel parlamentidel on öelda, öelda. eriti kuna äh, riiklikel parlamendil on otsustav hääl selle üle, mida äh, rände osas ette võtta. Poola juhindub solidaarsuse põhimõttest äh, Schengeni piiride kaitsmisel. see piir on pikim Euroopa Liidus kulutame kakskümmend viis miljonit eurot aastas, et seda piiri äh, kaitsta, meil on tipptasemel tehnoloogia ning äh, selle eest vastutavad kolm tuhat kakssada inimest. Äh, keeldusime saja kaheksakümne tuhandele inimesele ligipääsu andmisest Schengeni alasse, kuid meil on kohustus pakkuda äh, varjupaika ning äh, Poola rakendab rahvusvahelist õigust. meil on nelisada ametnikku, et äh, kaitsta Schengenit Itaalias ja Kreekas. kuid me ei ole nõus ümberpaigutamise süsteemiga. see tekitab lisaprobleeme julgeoleku vallas. me tahame sisserändajaid aidata. kuid me ei taha äh, juhinduda äh, solidaarsuspõhimõttest, kui see tekitab probleeme. see oluline kõrgetasemeline kohtumine on härra president Tajani poolt korraldatud ta on ku-, siia kutsunud äh, liikmesriikide parlamentide esindajad ja see, mida härra Tajani tänast kohtumist alustavas sõnavõtus ütles, oli väga asjakohane ja teemakohane. nüüd ma lõpetan selle osa meie kohtumisest, sest äh, me jõuame selle osa juurde meie päevakorras, kus me teeme järeldusi.